Please take your seats. olge head ja asuge oma kohtadele. Jag vill hälsa alla väl-. tahaksin tervitada kõiki tänasel koosolekul. meil on täna võrdõiguslikkuse komisjoni erakorraline koosolek. tegemist on koosolekuga, mille me korraldame koostöös Väliskomisjoniga, samuti Arengukomisjoniga ja meil osalevad ka Inimõiguste Alamkomisjoni liikmed, samuti Julgeolekukomisjoni eh, alamkomisjoni liikmed. mul on hea meel, et me saame täna koostööd teha ja ootan põnevusega tänast äh, koosolekut. esimene päevakorrapunkt on päevakorra heakskiitmine. tundub, et äh, vastulauseid ei ole, seepärast kiidame päevakorra heaks. teine punkt. meil on täna võimalus korraldada arutelu proua Michelle Barchelet'ga, kes on ÜRO peasekretäri asetäitja ja üksuse UN Women tegevdirektor. mul on hea meel tervitada proua Barchelet siin Euroopa Parlamendis ja tänasel koosolekul. mul on hea meel, et proua Barchelet on võtnud vastu kutse esineda parlamendis ja ta on praegu oma esimesel visiidil Brüsselisse. samuti soovin rõhutada, et Euroopa Parlament on väga aktiivselt ähm, tegutsenud selle nimel, et ÜRO-s tekiks eraldiseisves, eraldiseisev eh, siis võrdõiguslikkuse üksus, mis tegutseks ka operatiivselt. me soovime ka ÜRO liikmesriike üles kutsuda sellele, et üksus UN Women eh, oleks piisavalt varustatud nii majanduslike vahenditega, kui seal oleks piisavalt inimtööjõudu ja ähm, meil on hea meel, et seda praegu juhib ÜRO peasekretäri asetäitja. veel kord, meil on hea meel tervitada täna proua Bercheleid ja hea meel ka selle üle, et nüüd on UN Women saanud tõelisuseks ja seetõttu kuulame põnevusega, millised on proua Bachelet plaanid ja ettepanekud tulevikuks. olge hea, proua Bachelet. Thank you very much, madam president, miss Eba-Britt Svensson. suur tänu, proua esinaine, proua Svensson, proua Jolie, härra Graf Lambsdorff, auväärsed parlamendisaadikud ma olen väga tänulik ja õnnelik selle üle, et mul on õnnelik teie ees esimest korda kõnelda ÜRO võrd-, äh, soolise võrdõiguslikkuse äh, ameti juhatajana. seda ametit nimetatakse lühidalt UN Womeniks. mul on suur au teiega mõtteid vahetada. Eleanor Roosevelt kutsus kuuskümmend aastat tagasi inimõiguste deklaratsiooni vastuvõtmise ajal üles tegutsema selle nimel, et naised ja mehed oleks võrdsed, et neil oleks võrdsed võimalused elamumajanduses, hariduses, juurdepääsus tervishoiule, sotsiaalhoolekandele, väärikusele ja austusele. pärast, üle kuuekümne aasta hiljem, oleme me sellest endiselt kaugel. miljonid mehed ja naised elavad endiselt vaesuses aga see grupp, äh, kes on, moodustab rohkem kui poole maailma elanikkonnast, naised ja tüdrukud, elavad kõige suuremas ebavõrdsuses. me oleme väga rahul sellega, et loodi uus üksus ÜRO juurde, sest on selge, et kuigi maailm on edasi läinud, ei ole naistel ja tüdrukutel endiselt neid võimalusi, mida nad väärivad. meie üksuse puhul on eesmärgiks see, et naistel ja meestel oleks võrdsed Äh, võimalused ning äh, sooline võrdõiguslikkus oleks sisse kirjutatud meie kõikidesse tegevustesse. ma tulen praegu just Pariisist ja seal ma kõnelesin ILO ja WHO nõuandva grupi esinaisena, mis tegeleb sotsiaalse võrdsusega. me äh, ei tegele ainult majanduspoliitikaga, vaid ka äh, poliitikatega, mis hõlmavad tegelikke inimesi, näiteks, äh, näiteks nagu sotsiaalhoolekannet. ja me üritame kaasata kõiki naisi, sest me nägime, et pärast kriisi riikides, kus olid sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkaitseprogrammid, suutsid vältida hullemat kriisi ning reageerisid sellele palju paremini. ma mainin seda seetõttu, et naised ja sotsiaalne kaitse on omavahel väga seotud. naised on Indias, Tšiilis, Indoneesias, Brasiilias selle tegevuse esirinnas. samas on naiste õigused maha jäänud ning naised on sageli ebavõrdsuse või isegi vägivalla ohvrid samas on naised väga olulised äh, rahu ja arengu edendamisel. niisiis, me räägime sotsiaalsest kaitsest, naiste, naisest, naiste õigustest ja ka naistele mõju, naiste mõjuvõimu suurendamisest üle maailma. ma soovin, et UN Women kiirendaks muutusi, tooks sisse uue energia tegutseks juba levinud mõtetel ja ideedel ning kaasaks mehi ja naisi erinevatest ühiskondadest ja, ja erinevatest maailma nurkadest. me oleme veendunud, et sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused on võimalikud ainult siis, kui naistel on ka oma võim, kui mõjuvõim olemas seega äh, naiste mõjuvõime tõstmine on äh, kõige tähtsam. meie prioriteedid on sellega kõik seotud. ning me üritame naiste osalust suurendada ning nende häält kuuldavamaks teha, see on üks meie tähtsamaid prioriteete. ma analüüsin neid küsimusi veel süviti, aga kõikides valdkondades, kus naistel on probleeme, on, tuleneb, tuleneb ebavõrdsus just mõjuvõimu puudumisest. seega me tegutseme selles valdkonnas väga kiiresti edasi ning ma räägin sellest hiljem veel. teine oluline küsimus on, et ma olen veendunud, et naised ei saa võrdset, võrdseid õigusi, kui neil ei ole majanduslikku iseseisvust. seetõttu tuleb parandada ka nende majanduslikku olukorda. kolmas loomulikult on, prioriteet on loomulikult see, et lõpetada see kohutav vägivald naiste ja tüdrukute vastu. see on ka Euroopas epideemia mõõduga. meil on vaja tugevdada ka naiste rahu ja julgeoleku agendat ning lõpetuseks vaja, on meil vaja tagada, et sooline võrdõiguslikkus ja selle prioriteedid oleks kaasatud ka kõikide riikide eh, eelarvestamisesse. aga ma räägin nendest prioriteetidest nüüd lähemalt. kõigepealt siis naiste hääle kuuldavaks toomine, nende kaasamine, see on teile paljudele ju selge, et seda on tarvis Teie olete mehed ja naised, kes peavad tagama, et see on võimalik, teie olete eeskujudeks ning te saate aidata tagada, et naised oleks ka õiglaselt esindatud otsuste tegemistes üle maailma. ma külastasin hiljuti Kairot, kohtusin ka mõnede teiega seal, teie seast seal. ning oli väga inspireeriv näha noori ja mitte nii väga noori naisi kes soovisid meeste kõrval samuti edasi selles protsessis osaleda ning elavdada poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset elu. ma tahaksin rõhutada seda võtmerolli, mida naised on nende muutuste läbiviimises selles piirkonnas mänginud ja ma loodan, et see, see peegeldub ka nendes muutustes, institutsionaalsetes muutustes, mille üle nüüd vaieldatakse nende ees on kaks väljakutset. üks nendest on ähm, äh, minule väga südamelähedane, sest see oli keeruline ka Tšiilis, nimelt demokraatiale üleminek. on vaja tagada sõnavabadus, koosolekuvabadus, korralik, äh, korralikud valimis, valimised ja nii edasi on vaja tagada pluralism ja kaasatus ning on vaja tagada, et eh, juba tegu-, eh, muutustes tegutsenud naised oleks kaasatud ka edaspidi. aga teine oluline asi on, et demokraatia peab ka toimima. üks pool on institutsionaalne, aga teine osa revolutsioonist on see sotsiaalne õiglus või siis ka sotsiaalne kaitse sest demokraatia peab ju tõesti toimima. vaesus on suur väljakutse, nii paljud inimesed on kirjaoskamatud, inflatsioon on üüratu, noorte tööpuudus on väga kõrge ja nii edasi ja nii edasi. see, mis toimub Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, seda tuleb väga tõsiselt võtta, muidu inimesed seal pettuvad ning nagu nad mulle ka ütlesid, et kui Egiptuses sajab, siis ülejäänud Araabia maailm avab vihmavarjud. niisiis, me peame jälgima, kui, kuidas need arengud seal edasi lähevad ning me peame olema sellest väga huvitatud. kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis me mõistame, et tuleb küsimärgi alla seada staatus quo Pekingi platvorm soovib, et valitsused, part-, poliitilised parteid, kodanikuühiskond ja erasektor hakkaks tegutsema selle nimel, et esile kerkiks naistest liidrid, et naiste staatus ühiskonnas paraneks. aga kõige rohkem on vaja tegutseda poliitilisel tasandil näiteks. näiteks üheksateist protsenti parlamendisaadikutest keskmiselt on naised. kõige kõrgem protsent on Rwandas, seal on viiskümmend neli protsenti, kolmas on Aafrika, kolmkümmend neli protsenti. samuti Nepaalis on sama protsent on küll olnud progress, aga see on olnud väga aeglane. jaanuaris kaks tuhat üksteist, kui vaadata nüüd üle viieteist aasta tagasi paika pandud Pekingi eesmärke, siis seal öeldi, et kriitiline mass ehk vähemalt kolmkümmend protsenti parlamendisaadikutest peaks olema naised. ja ainult kakskümmend kaheksa riiki on selle saavutanud, kaasa arvatud seitse Euroopa Liidus. see, et need kakskümmend kaheksa riiki on sellised, mille majandusareng on väga erinev, näitab, et Äh, poliitiline osalus äh, on sellest sõltumatu ja tuleneb lihtsalt poliitiliste liidrite pühendumisest. ainult viies riigis ei olnud tarvis eraldi mehhanismi selle saavutamiseks. kakskümmend kolm riiki pidid vastu võtma mingisugused kvoodid või mingisuguse positiivse tegevuskava, et saavutada kolmkümmend protsenti niisiis, kui me räägime naiste poliitilisest esindatusest, siis selleks on tarvis lisameetmeid, samuti koolitust naistele, kes öö, soovivad kandideerida poliitilisele ametikohale. tõsi on ka see, et poliitikas mõjukad naised saavad mõjutada ka naiste osalust majanduses. Norra näiteks võttis vastu Äh, kaheksa aastat tagasi seaduse, et avalike äh, börsil noteeritud ettevõtete juhatuses peab nelikümmend protsenti inimestest olema naised. nüüd on see protsent juba nelikümmend kaks protsenti. jaanuaris võttis Prantsusmaa parlament samasuguse sea-, seaduse vastu äh, muutusteks on, muutuste läbiviimisteks on eraldi antud kuus aastat, Hispaania firmadel on aega kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ja Itaalia ja Holland äh, tegelevad selle seadusega samuti. naiste oskusi, oskused, oskusi ei ole piisavalt ära kasutatud. Euroopas on, moodustavad meie tööjõust nelikümmend viis protsenti naised, aga juhttöötajatest moodustavad nad ainult üksteist protsenti. uuringud näitavad, et kui kaasata rohkem naisi juhtivatele kohtadele, paranevad ka majandusnäitajad. meie äh, agentuur tegeleb ko koostöös ÜRO Global Compactiga, edendamaks neid naiste mõjuvõimu suurendamise põhimõtteid, reklaamimaks neid üle maailma. me soovime, et vähemalt kolmkümmend protsenti otsuste tegijatest kõikidel tasanditel oleks naised, samuti tegeleme võrdse palgaga ja muude sarnaste küsimustega ma olen tähele pannud ka hiljutisi arutelusid Euroopa Liidus, vähendamaks soolist palgalõhet. ning ma ootan vägagi uusi meetmeid Euroopa Liidu poolt, mis parandaks äh, tööhõivet äh, vaesemate ja ma-, väiksema kvalifikatsiooniga naiste hulgas ning äh, parandamaks töö- ja pereelu tasakaalu. me soovime edasi tegutseda ka näiteks korraliku töö ja sotsiaalkaitse valdkonnas. see on eriti oluline majanduskriisi ajal, eriti pidades silmas, et toorainete ja toiduainete hinnad kõiguvad vägagi ja seegi mõjutab naiste olukorda tõsiselt. meie jaoks on ma-, naiste majandusliku olukorra parandamine eriti tähtis, eriti vaesemates riikides kaheksandat märtsi tähistasin ma Libeerias ja paljud naised töötavad seal põllumajandussektoris, nii põldudel kui turgudel. seega me soovime aidata nende olukorra parandamisele seal kaasa. väga emotsionaalne oli näha ka vanemaid naisi, kes olid õppinud lõpuks lugema, kes uhkelt suutsid äh, oma nime kirjutada ja ütlesid, et nüüd ei saa keegi meid enam petta, sest me suudame kõik dokumendid läbi vaadata. naised toodavad seal ju palju tooteid, me peame aitama neil to tootmist parandada, aga samas nad ka turustavad oma tooteid, seega me peame aitama neil parandada turule juurdepääsu ning me peame tagama õiglased hinnad. muidu nad vaesusest välja ei rabele. aga ka Euroopas, kus naised on palju paremas olukorras, on meil vaja nii mõndagi teha, näiteks äh, migranttööliste või äh, koduperenaiste olukorra parandamisel. samuti on oluline vägivalla lõpetamine naiste vastu, mis on tõesti äh, li-, epideemia mõõtmetes. see on probleemiks üle terve maailma ning see mängib olulist rolli ka naiste mõjuvõimu suurendamises iga, kõikides valdkondades. ning see on ka Euroopa Parlamendi tegevuskavas ja üldiselt Euroopa Liidu omaski. vaatamata suurenenud teadlikkusele ja seaduste vastuvõtmisele, mis tegelevad naistevastase vägivallaga, on see endiselt vägagi levinud üle maailma on küll riike, kus on seadused vastu võetud, aga neid ei rakendata ellu, näiteks kohtunikud lasevad vägivaldsed mehed uuesti lahti. mõningatel juhtudel on isegi kolmveerand naistest öelnud, et nad on kogenud kunagi enda vastast vägivalda. umbes kakskümmend protsenti naistest Euroopas on kogenud vägivalda lähedastes suhetes. ning selle Äh, ning see, see, selle kulud on väga suured, näiteks äh, tervishoius äh, see ning ka majanduses ning see pärsib majanduskasvu üle maailma. mõningates riikides oleks kasulik tõesti välja arvutada, mida selline vägivald tähendab mitte ainult inimlikus, vaid ka majanduslikus plaanis minu arvates on naistevastane vägivald kõige perverssem naiste õiguste rikkumine. aga näiteks on välja arvutatud, et Indias iga vägivallajuhu puhul kaotasid naised keskmiselt viis tööpäeva. USA-s mõni aeg tagasi öö, kulus naistevastase vägivalla peale neli koma viis miljonit dollarit aastas. Fidžil kahe tuhande teisel aastal kuulus naistevastase vägivalla üle seitse protsenti SKT-st. ühesõnaga on tegemist tõsise inimõiguste äh, alase probleemiga, aga ka majandusliku probleemiga. ja kui me tõsiselt mõtleme selle nuhtluse väljajuurimise peale, peame me töötama välja mehhanismid, panemaks paika uued seadused naiste ja tüdrukute kaitseks ning samuti tuleb kaasata kõik ühiskonnasektorid. meil on vaja rohkem kaasata mehi ja poisse, kes peavad võitlema ka naiste asja eest. Abuse or violence should have access to a kõik need naised, keda on kuritarvitatud, vägivaldatud, peaksid saama juurdepääsu põhiteenustele ja kohesele abile, et tagada õiglus ja vältida selle kuritarvitamise kordumist. me teeme tihedat koostööd valitsuste ja vabaühendustega, et maksimeerida kõrgel tasemel abi neil sellele eesmärgil. me teeme koostööd UNICEF-iga, sest meil olid varem need äh, turvalised linnad lastele ja nüüd naistele ja selleks, et sidusat poliitikat ellu viia, me teeme koos UNICEF-iga äh, koostööd selle nimel, et tagada turvalised linnad naistele ja lastele. ja selles kontekstis ma tahan kinnitada oma toetust proua Svensoni poolt eile, eelmisel nädalal komisjonis äh, heaks kiidetud äh, raportile, kus sätestatakse Euroopa Liidu naiste vägivallase vastase võitluse poliitika Eh, kutsutakse üles teha lõpp eh, naistevastasele vägivallale ja nimetada igasugune naistevastane vägivald kuriteoks eh, ning aidata naisi äh, traumast ülesaamis. daamid ja härrad, nagu te teate äh,, mõningad kõige kohutavamad äh, seksuaal- ja soopõhised vägivallad leiavad aset konfliktiolukordades naised kannatavad selle vägivalla all, kuid nende hääl ei ole kuulda lahu, rahuläbirääkimistel. ja UN Women on tuvastanud, et kahekümne neljal suuremal rahuprotsessi käigus viimase kahekümne aasta jooksul on naised moodustanud kaheksa protsenti läbirääkimismeeskonnal. kuid sõjajärgsel perioodil on sõlmitud rohkem kui viissada rahulepingut ja ainult kuueteistkümnel juhul mainiti kuueteistkümnel juhul mainiti sõna naist ja kaheksal juhul mainiti seksuaalvägivalda. ja äh, kõikides rohkem kui viiesajas äh, konfliktijärgses kokkuleppes Äh, oli olukord selline, et naised olid sattunud seksuaalvägivalla ohvriks sõjategevuse tõttu. mis tähendab seda, et me peame äh, suuremat edu saavutama, kuigi me oleme tähistanud äh, juba Julgeolekunõukogu resolutsiooni kolmteist kakskümmend viiskümnendat aastapäeva, on e, edasiminek olnud väga aeglane. see on üks meie prioriteete, kuidas ähm, viia naiste küsimus ka rahu ja julgeoleku agenda keskmesse me teeme selle nimel koostööd äh, ÜRO rahuvalvejõududega ja töötame välja uudseid tööhõivevorme, äh, koolitusvorme, et äh, avastada, ennetada ja ära hoida seksuaalset vägivalda me töötame välja indikaatorid, kui kõige parem oleks seda ennetada, kuid me samuti julgustame riike Äh, saata rohkem nende naissõjaväelasi, äh, suurepärane kogemus Libeeriast, kus India politseijõududes äh, on loodud selline poliitika, et naised, kes on sattunud vägivalla ohvriks, pöörduvad nende poole. ja endise kaitseministrina on minu arvates ka oluline, et naised on ka vormis ja, ja äh, ja relvaga. Äh, see näitab, et naised suudavad teha ka, täita ka selliseid ülesandeid, mida peeti võimatuks. see tõstab ka nende mõjuvõimu ja näitab, et nad on oluline osa sellest rahuprotsessist. ma tahaksin tänada Euroopa Liitu toetuse eest ÜRO äh, julgeolekuresolutsiooni kolmteist kakskümmend viis jõustamise eest ja tahaksin avaldada tunnustust Europarlamendi aukaltusele aastal kaks tuhat kümme, tähistada selle resolutsiooni kümnendat aastapäeva et jätkavad üles kutsuda äh, riike äh, seda resolutsiooni täitma ja ka äh, Julgeolekunõukogu järgmise resolutsiooni naiste rahu ja julgeoleku teemal. oma kõne alguses ma ütlesin, kui me soovime soolist võrdõiguslikkust, me peame suurendama naiste mõjuvõimu kõikides valdkondades, kui naistel puudub mõjuvõim, kui nendega ei arvestata, jäävad nad alati uste taha, nad ei ole kunagi läbirääkimistega otsustuslaua taga Äh, rahuprotsesside käigus, sest kes istuvad läbirääkijate laua taga? Need, kellel on võimu, kellel on valijad, kellel on relvad. naistel tavaliselt seda ei ole. Nepali juhtum on sellisel juhul huvitav. maoistlik armee neli protsenti äh, sõjaväelastest olid naised. kohe pärast konflikti lõppu äh, avanes neil palju võimalusi, sest need olid saavutanud mõjuvõimu, nende hääl oli kuulda ma ei mõtle seda, et me peaksime seda saavutama relvade abil, ma üritan äh, edendada seda poliitikat meie valijate seast, et naiste hääl oleks kuuldavam. nagu te näete, on väga palju teisi valdkondi, kus üksus UN Women teeb koostööd teistega. naiste tervise valdkonnal, ema surma küsimustes äh,, äh, HIV äh, positiivsete naiste teemal, ka teised agentuurid tegelevad sellega, Maailma Terviseorganisatsioon, HR ja teised, me teeme nendega koos, me propageerime, um, me töötame nendega um, võõrtööliste, kodutööliste, koduabiliste teemalistel, ILO maailmaorganisatsiooniga, me räägime ka neidude kasvatusest ja haridusest, see on oluline. see, selles valdkonnas on juhtivaks UNESCO, kuid me teeme nendega koostööd ja lansseerime erinevaid algatusi ma tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu meie prioriteetsetele tegevusvaldkondadele ja nagu te näete, on need väga ambitsioonikad eesmärgid, kuid see peabki niimoodi olema. me peame mõtlema suurelt. ja oluline samm selles suunas on Euroopa Liidu soolise võrdlusliku ja naiste mõjuvõime arendamise äh, strateegiline kava, et äh, tugevdada koostööd naistega ja selles koosseisus ma äh, tervitan ka Euroopa Liidu UN Women vahelist koostööplatvormi loomist ja rääkides partnerlusest, ma olen vägagi teadlik sellest, milliseid tulemusi oodatakse meie üksuse tegevuselt ja samas, millised on meie seisvad väljakutsed. kuid me täidame need. ja kui mulle antakse võimalus äh, ja kui naistele antakse võimalus, siis nende võimed on piiritud äh, naistest, kes on emad kuni naisteni, kes on rahamini-, rahandusministrid, välisministrid või oma koduriigi äh, valitsusjuhid. sest naised äh, on inimkonna äh, kõige vähem ära kasutatud ressurss ja ma loodan, et me suudame selle ressurssi nüüd vabaks lasta ja ära kasutada, et ära kasutada naiste potentsiaali kõikide inimeste hüvanguks. tänan teid tähelepanu eest! suur tänu proua Bachelet'le selle põneva sissejuhatuse eest tänastele aruteludele ja oli huvitav kuulata teie prioriteete, nii majanduslik kui poliitiline naiste võjuvõimu suurendamine ja nüüd, kui ma, enne kui ma annan sõna väliskomisjonile ja arengu alamkomisjonile, tahaksin ma öelda, et meil on paraku täna aeg väga piiratud sel põhjusel, et sõnasoovijaid on väga palju samuti soovime me, et proua Bachelel oleks võimalus kommenteerida täna kõlavaid seisukohti. seega on meil ajalised piirangud väga ranged, aga esimesena annaksin sõna väliskomisjoni esindajale. ja sõna saab härra eh, Aleksander Lambsdorff, kes on ka Euroopa Liidu ja ÜRO töörühma esimees. palun, härra Lambstorm. suur tänu, proua esimees. tahaksin kõigepealt tervitada teid väliskomisjoni nimel ja ka ÜRO ja Euroopa Liidu töörühma poolt. meie eh, delegatsioon käis hiljuti ka New Yorgis, kohtus teiega enne, kui te olite nimetatud oma praegusele äh, tööpositsioonile. me kindlasti parlamendi poolt jätkame endiselt UN Womeni toetamist ja me oleme teadlikud sellest, et ähm, võrdõiguslikkuse küsimused on määrava tähendusega, aga tõstataksin mõned küsimused, mis on väliskomisjoni seisukoha pealt väga olulised. kõigepealt äh, ÜRO tegevuse koordineerimine. meil siin Euroopa Liidus on keerukas äh, Ähm, koordineerimissüsteem ja ega ÜRE-s ei ole midagi teistmoodi. E, kindlasti on ka ÜRO-s palju tegevusvaldkondi, kus on e, näiteks UNESCO-s, UNICEF-is e, siis töö suunatud naiste mõjuvõimu ja naiste õiguste, reproduktiivtervise, tervise küsimustele äh, ja kõik need küsimused on olulised ka Euroopa Parlamendile ja meie komisjonile eriti. väliskomisjoni ehm, seisukohalt on ka resolutsioon number kolmteist kakskümmend viis äärmiselt tä suure tähendusega, te ise nimetasite viissada rahulepingut, kuusteist nendest olid ähm, erilise tähendusega, me äh, teame sellistest konfliktidest äh,, Äh, nagu Ida-Kongo konfliktid ja muud äh, suuremad äh, konfliktid. selles osas võib teha kindlasti koostööd Margot Wallströmiga, kes on praegu eriesindaja ja tegeleb just seksuaalvägivalla küsimustega konfliktipiirkondades, seal on tõepoolest kohutavaid olukordi mõnikord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 Eh, siin rahuvalvajatest, kus on nii nais- kui ka meessoost personali. Nad peavad tegema ära midagi tõelist ja selle pataljoni ehm, siis imago on väga positiivne, nad, neil on õnnestunud eh, Libeerias eh, vägagi suuri asju olukorra stabiliseerimiseks ära teha. ja kui personalis on naisi, siis äh, on tulemused alati pare-, äh, paremad. aitäh, härra Lavstorf, aga nüüd annaksin äh, sõna Arengukomisjoni esindajale ja tema esindajale, proua Eva Želile, palun. suur tänu et sõna sain, minu jaoks on suur au tervitada proua Bachelet Euroopa Parlamendis ja Arengukomisjoni nimel tahaksin rõhutada, et teie töö on väga oluline, sest me teame, et naiste olukord paranenud ei ole ja meil on kuulatud inimesi Sudaanist, Kongost, me oleme korraldanud kuus kuulamisi kohutavatest naiste massivägistamistest, me teame ka Eh, naiste vaesusest, eh, vaeste hulgast vaeseimad eh, on need, kes toodavad toiduaineid, kuid paraku nad ise on väga vaesed ja naised ei ole pääsenud võimu juurde. möödunud pühapäeval toimusid valimised Prantsusmaal ja poliitilised parteid pigem maksavad trahvi, kui et panevad naised oma valimisnimekirjades, suuremates parteides oli valimisnimekirjades ainult kuus protsenti naisi ja te tõite siin ehm, näite Norra kohta, kus ettevõtete nõukogudes oli nelikümmend protsenti naisi, alguses protesteeriti selle vastu tohutult ja öeldi, et juhul, kui viie aasta pärast nõukogudes ei ole nelikümmend protsenti naisi, siis likvideeritakse firma. ja ähm, alguses ei suhtutud sellesse sugugi tõsiselt, aga me peame siiski suhtumist muutma, me ei saa nii, et makstakse pigem äh, trahvi äh, seepärast ongi rõõmustav, et ÜRO-l on olemas eraldiseisev üksus UN Women ja teie ise personaalselt, teie perekonnalugu, see, mida teie olete eh, elus saavutanud, on hea näide selle kohta, et eh, naised suudavad. aitäh teile ja soovin kõike head! Oh. suur tänu, proua Jolie! ja nüüd annaksin sõna koordinaatoritele võrdõiguslikkuse komisjonis. kõigepealt annaksin sõna proua Edith Bauerile, kes esindab Rahvapartei fraktsiooni. kaks minutit, palun, proua Bauer. Thank you so much, it's a great suur tänu, väga meeldiv, et te siia meie juurde tulite ma hindan vägagi äh, tänast võimalust, väikest võimalust mõtteid vahetada. loomulikult on igal piirkonnal oma probleemid ja naiste küsimused on ka erinevad, erineva tähtsusega erinevates riikides. ma räägiksin ühest eduloost. vaid kaks päeva tagasi võttis nõukogu vastu uue õigustiku inimkaubanduse vastase võitluse kohta. loomulikult on see kaasaegsem õigusakt kui ÜRO konventsioon, aga ja, ja ma arvan, et see on päris hea saavutus. mina aga tõstataksin ühe teise küsimuse. umbes aasta aega tagasi külastasime me ÜRO-d ja just toona valmistati ette teie agentuuri loomist. ma tahaksin õnnitleda teid teie ametiposti puhul. toona rääkisime me mitmetest asjadest, mina aga tõstataksin nendest ainult ühe, sest aega on vähe. emade surevus me teame, et üle poole miljoni naistest maailmas aastas sureb raseduse või sünnituskomplikatsioonide tõttu. ma tahaksin äh, teilt küsida, mida me saaksime koos ette võtta selleks, et ka antud valdkonnas mingisugust tõelist edu saavutada? sest äh, tegelikult me ei pruugi ju kaotada pool miljoni, poole miljoni naise elut, võttes arvesse tänapäevaseid arenguid. suur tänu, järgmine kõneleja. sotsiaaldemokraatide nimel. proua Estrela, kaks minutit. suur tänu, proua esinaine, kõigepealt tahaksin ma tänada proua Bachelet sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu, et te siia tulite, on suur au teid isiklikult kuulata ning mõtteid vahetada. me olime väga rahul sellega, et teid valiti Tšiili presidendiks, jälgisime teie tööd siis ja ka jälgime seda ka praegu väga tähelepanelikult. ma olen väga rahul sellega, et nüüd ÜRO tõesti ka rõhutab soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ja me tõesti usume, et ka te tulevikus tegutsete sama pühendunult. ma tõstataksin jällegi ühe olulise teema, nimelt soolise vägi, sooline vägivald. statistikagi näitab, kui tõsine see probleem on Teie nimetasite seda valdkonda prioriteetseks, aga minu küsimus on, kuidas me koos, Euroopa Parlament ja UN Women saaksime koos tegutseda, vahetada infot ning äh, välja juurida sooline vägivald? järgmine küsimus on isiklikum. kui teid valiti presidendiks, kuidas te siis ühildasite oma pereelu ja oma väga tähtsad kohustused Tšiili Vabariigi presidendina. tavaliselt on ju president mees, teie aga olete naine ning kuidas te saite hakkama nende kahte tüüpi erinevate kohustustega? öeldakse, et naised, minnes poliitikasse, muutuvad, kuid minu arvates muutub poliitika, kui naised sinna lähevad. suur tänu ähm,! suur tänu, proua Estrella ja nüüd saab sõna liberaalide ja demokraatide esindaja ja nende nimel esineb proua Paanova, kaks minutit, palun. Äh, suur tänu, proua Pussile. kui ma loen teie Äh, eluloo kirjeldus, siis on see peaaegu nagu minu enda eluloo kirjeldus, sest ka mina alustasin arstina, ma ei tea küll, kas mina oma karjääril nii kõrgele välja jõuan nagu teine, teie olete jõudnud. Teil on kindlasti oluline, kuid ka väga keeruline roll, sest äh, nii nagu kolleegidki on öelnud, meil olid milleeniumi eesmärkide osas väga suured äh, eesmärgid ja ootused. just eile oli meil koosolek, kus me rääkisime HIV eh, levikust ja me oleme üheteistkümne aasta jooksul suutnud täita ainult kolmandiku oma eesmärkidest ja veel on neli aastat jäänud, teiste sõnadega on vähetõenäoline, et me jõuame oma eesmärgi ära täita milleeniumi ehm, eesmärk number kolm puudutab just naistele ehm, mõjuvõimu andmist ja laiendamist ja minu küsimus on järgmine, kas UN Women kavatseb läbi oma töö ja läbi näiteks meie parlamendi töö intensiivistada eesmärkide täitmisele jõudmist? Ehm, arvestades näiteks seda, mis toimub Põhja-Aafrikas ja ka Lähis-Idas, me loodame, et sealne revolutsiooniline olukord toetab ühest küljest naisi, teisest küljest ähm, islamiusk saab järjest suurema mõjuvõimu ja kuidas te kavatsete ähm, seal tegutseda, et garanteerida naiste õiguste laienemine? suur tänu, proua Pavanova ja Roheliste äh, nimel annaksin ma nüüd sõna proua Kiil Nielsenile, poolteist minutit, palun. proua Kiil Nielsen. suur tänu, proua Bachelet, sellest te tulite täna siia, et meid ära kuulata äh, naised kliimamuutuste raportöörini, mis koostati naiste õiguste komisjoni nimel Äh, ma jälgisin suure huviga ÜRO-üksuse UN Women loomist. meie raportis sisalduvad soovitused selle kohta, kuidas arvestada soolist aspekti rahvusvahelistel tippkohtumistel ja eelseisval Dööbani tippkohtumisel talvel. ma tahaksin teada saada, milline on UN Women seisukoht äh, teemal naised ja kliimamuutused ja kas te kavatsete ka soolise võrdõiguslikku põhivoolustamist arutada tippkohtumisel ähm,? Prantsusmaal on loodud selline äh, liikumine, mis ühendab äh, ka Palestiina naisi äh,, lähtudes ÜRO julgeolekuresolutsioonist kolmteist kakskümmend viis ning äh, äh, räägib sellest, kuidas kaasata naisi selleks, et tagada pikaajaline rahu Lähis-Idas Iisraeli ja Palestiina naised soovivad mittevägivaldset vastuseisu okupatsioonile. Äh, kaheteistkümnendal märtsil kakssada viiskümmend naist äh, kogunes äh, Betlemme lähedale, küla lähedale tsooni A, kuigi see oli keelatud. kas te võite kinnitada, proua Bašli, et te toetate meie koalitsiooni, mis toob kokku rahuvahendajad? Och eh, nästa tal... Tänu proua Kiil Nielsen. Eh, järgmisena saab konservatiivide ja reformistide nimel sõna härra Šimanski, palun. Eh, również w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. suur tänu Euroopa konservatiivide ja reformimeelsete nimel äh, tahaksin ma öelda teile tere tulemast meie koosolekule proua Bašile ja soovida teile edu teie uuel ametipostil. me vajame seda edu. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kuidas meie fraktsiooni liikmed osalevad naiste õiguste kaitsevastases, kaitsealases tegevuses meie fraktsiooni liikmed komisjonides töötavad selle nimel edendada naiste suuremat osalust VKE-des, selles, et tagada naiste ja meeste võrdsed õigused ning äh, äh, likvideerida äh, tõkked inimeste vaba liikumiselt Euroopa Liidule. me praegu koostame arvamust ühtekuuluvuspoliitika tuleviku sisu kohta ja sellega seoses tahame rõhutada, et tuleb eraldada rohkem rahalisi vahendeid naistele, et nad saaksid paremini ühitada oma töö ja pereelu. ja ma arvan, et, et erinevatele riikidele eraldatud abi raames ühtekuuluvuspoliitika alusel on oluline luua mitte ainult uusi töökohti, vaid luua ka äh, kvaliteetseid kohti, mis tagavad hea tasu me oleme teadlikud sellest, et suurem osa vaesuses elavatest töölistest on naissoost. meie eh, kolleegid tööhõivekomisjonis eh, tegelevad järgmiste probleemidega. ma räägin meeste ja naiste vahelisest palgaerinevusest. suur tänu, proua härra Šimanski ja nüüd kõigepealt äh, annan sõna proua Figureidole vasakpoolsete äh, nimel. suur aitäh! Ähm, ka mina sooviksin tervitada proua Bachelet ja tänada teda selle eest, et ta meie külla tuli. ma tahaksin veidi informeerida sellest äh, teid, mida minu fraktsioon on teinud Eh, mul oli hea meel möödunud aastal ise ÜRO kohtumisel osaleda, kus me kõik hääletasime selle teema üle. ja loomulikult oli meil lootus, et naiste diskrimineerimise probleem saab rohkem eh, kõlapinda ja et räägitakse naiste vaesusest rohkem mitte ainult vaestes riikides, vaid ka mujal, mitte ainult äh, nendel ri-, kontinentidel ja neis riikides, kus parajasti toimuvad äh, sõjalised äh, konfliktid. on selge, et seal on naised alati kõige suuremad kaotajad, aga ka maailma kõige arenenumates piirkondades toimub naistevastane vägivald näiteks inimkaubandus naistega prostitutsiooni eesmärgil. ka need on küsimused, millele meil kindlasti tuleb tähelepanu pöörata. on miljoneid naisi, kes igal aastal satuvad sellise inimkaubanduse ohvriteks ja veel üks moment. nimelt Ehm, tööhõive tagamine naistele. ka siin on palju diskrimineerimist, eh, sest naised, kes eh, saavad emadeks, ehm, satuvad eh, diskrimineerimise ohvriks. aitäh, proua Figuredo ja nüüd annaksin proua Bachelet'le sõna kommentaarideks, palun. suur tänu um,. Well. suur tänu parlamendiliikmed teie tähelepanekute ja küsimuste eest. üks küsimusi, mis tõstatati, oli see, kuidas me kooskõlastame oma tegevust ÜRO teiste talitustega, et tagada vajalik mõju. nagu te teate, meil UN Women omab kolme mandaati, üks on normatiivne tegevus, standardite loomine, siis on meil siin ka operatiivtegevuse osa, eh, poliitikate, nende programmide väljatöötamine ja naiste staatuse komisjoni ja teiste rahvusvaheliste standardite jõustamine riigi tasandil ja kolmandaks äh, aruandluse edendamine. me loodame, et naised saavutavad edu, kui terve ÜRO süsteem funktsioneerib paremini äh, maailma naiste jaoks ja nimel seega ma nüüd ütleme, et meie mandaat on tagada ka koordineerimine, me tegutseme selle nimel erinevates vastu, vastutusalades, kuid samas ka parem aruandlus. me ei suhtu endasse kui nii-öelda soolise võrdõigusega politseisse, vaid üksusesse, mis annab suuniseid, juhiseid teistele ÜRO süsteemi äh, struktuuridele, et tagada vajalik sünergia. Äh, me ei pea tegutsema ainult selle nimel teha rohkem, vaid ka selle nimel, et saavutada suurem sünergia ja et meie tulemused oleksid asjakohased. UN Women üheks põhiliseks väljakutseks on tõesti tagada mõju naiste elule. ja see juba annab teile ülevaate sellest, kui palju erinevaid valdkondi on, kõik on ambitsioonikad ja kõik loodavad, et UN Women saavutab imet. me anname endast parima kuid me peame tegutsema koos, sest üksinda me seda ei suuda ja meil ei ole ka kõiki vajalikke ressursse. meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid, et äh, täita neid suuri lootusi ja ootusi, mida naised meile panevad, kuid me töötame selles suunas. rääkides resolutsioonist kolmteist kakskümmend viis, äh, vägivald naiste vastu, paljud mainisid seda ja see on üks olulist aspektidest äh, konflikti ja konfliktijärgsetes olukordades riikides. me teeme koostööd selle nimel Margot Wallströmiga, kes on e- Euroopa Liidu esindaja nendes küsimustes. Äh, kuid äh, kuna Margot Wallströmil ei ole esindusi kõikides riikides, oleme me koha peal avaldanud talle omalt poolt toetust oleme äh, algatanud erinevaid katseprojekti äh, varajase hääletussüsteemi loomiseks, äh, naistevastase vana, vägivalla analüüsi läbiviimiseks. tegutseme selle nimel, et tagada naistele juurdepääs õigusemõistmisele, et äh, äh, saada üle karistamatusest äh, nende puhul, kes on sellise vägivallateo sooritanud. ja Aafrikas äh, toimub äh, mitmetes riikides valimisi ja on oluline, et naised osalevad nendel valimistel nii kandidaatide kui valijatena, sest väga paljud on, Aafrika riikides on sellised, kus naised on sageli ebakindlas olukorras ja vägivallaohus. me töötame kõigi nende küsimuste kallal kuid meil on vaja ka oluliselt naisvahendajate rühma, äh, nagu ka teie rõhutasite seoses Palestiina küsimusega, kuidas kaasata naisi äh, rahuläbirääkimistesse. Palestiinas me oleme käivitanud projekti, kus me viime kokku Palestiina ja Iisraeli naised, äh, kes siis omakorda tegutsevad selle nimel, et saavutada rahu ja luua rahumeelsem õhkkond ning keskkond. ja väga paljudes äh, maailma riikides ei aktsepteerita seda, et naised on läbirääkimiste laua taga. Äh, paljudes Aafrika riikides, kus äh, võim on saavutatud relvade abil, inimesed on saavutanud poliitilise võimu, kuid nad ei taha näha naisi enda kõrval. kuid meil on vaja välja koolitada oluline niisugune naismeeskond, kes omab oskusi, on kvalifitseeritud läbirääkijana tegutsema ja Äh, kui ma saabusin ÜRO-sse tööle, siis nad ütlesid, et ei ole maailmas piisavalt naisi, kellel on sellised oskused, võimekused. ma ütlesin, võib-olla see on õige, kuid seda ei saa kasutada ettekäändena ja see on meie jaoks oluline probleem. seega me oleme saanud miljon dollarit kolmeaastase projekti jaoks, selleks, et tõsta naiste võimekust, toetada ka ähm, meeste vastavat koolitust vahendajatena, kui naised ei saa laua, läbirääkimiste lauda, asendavad nemad neid ja nagu ma ütlesin töötame koos ka ÜRO rahutagamise üksusega äh, enne sõjakoldesse saatmist ja taktilise koolituse valdkonnas. ja me soovime, et rohkem oleks ka naispersonali. oli suurepärane kaheksandal märtsil Libeerias näha, et seal oli ka naispataljon ja kuid seal oli ka Nigeeria armeest üks üksuses. see oli suur pidu, sest need naised osalesid mitte ainult paraadil vaid nad näitasid ka, milleks nad on suutelised. ja Liberia naised tundsid, et neid saavad tuge ja abi, kui nad nägid, mida need teised naised suudavad korda saata. ma usun sellesse, ma usun, et äh, kui me räägime naiste mõjuvõime suurendamisest, siis sümboolika on väga oluline. Äh, me arvame, et teie olete olulised äh, Äh, eeskuju rollimudelid, äh, näitate, et ei ole mingeid takistusi, kui teil on unel, mida te soovite saavutada. ja tavaliselt need seotud mingite sümbolitega. ja ma tahan alati äh, rääkida seda kaunist lugu Soome presidendi Tarja Halloneni kohta, kes käis Äh, kui oli juba üheksa aastat olnud Soome president, läks ta lasteaeda kohtuma äh, lastega ja, ja ta küsis, üks väike poiss küsis, kas sa tahad saada presidendiks ja see poisike vastas, et selles riigis ei saa mehed olla riigi presidendiks ja näha, et kuidas selline kultuuriline taust ja äh, eeskujud võivad ka suhtumist ja arusaamist muuta. sest kui naised on nähtamatud, siis on väga raske nende häält kuuldavaks teha seega me peame selle nimel rohkem ära tegema. ja loomulikult äh, majandusliku võimu suurendamine äh, on oluline, te kõik olete see maininud Tansaanias ja paljudes teistes äh, Lõuna-Sahara piirkonna riikides äh, põllutöölised on põhilised naised, on kohti, kus naiste osakaal on kaheksakümmend, kaheksakümmend viis protsenti. aga kui me räägime, kellele kuulub maa, äh, maa õigused, siis ainult kahele protsendile naistest. ja paljudes riikides, äh, kui naisel äh, mingi haigus või HIV, kui tal pole poega, siis ta peab kuskile ära minema, sest selle äh, kinnistu maa läheb edasi mööda meesliini. me peame väga palju ära tegema, juurdepääs krediidivõimalustele, tehniline abi, seaduste muutmine, et naiste õigused oleksid paremini esindatud proua Bauer mainis ema surma. ma ei taha sellesse laskuda, kuigi ma olen hariduselt arst ja see küsimus on mulle südamelähedane. see on väga tõsine asi äh, äh ma osalesin Maailma Terviseorganisatsioonis ka paneeli töös, mis keskendus ema surmale kuid äh, on vaja analüüsida olukorda riigiti, igat juhtumit eraldi, kuid meie saame toetada riikide suutlikkust tegeleda selle probleemiga, selle probleemi analüüsimisel. kui mina juhtisin Tšiili Vabariiki, siis me ähm, lansseerisime koos peaministriga ja Tansaania presidendiga äh, selle programmi meie piirkonnas, äh, sest äh, Tšiilil olid väga head näitajad selles valdkonnas, me tegime koostööd Paraguay, Ecuadori ja Boliiviaga, äh, kus oli raskusi. me püüdsime välja selgitada, milles on probleem. mõnedes kohtades oli probleem, et puudusid ämmaemandajad. Tansaanias me koolitasime välja rohkem kui viis tuhat ämmaemandat ja äh, nende abil oli võimalik äh, emasurma vähendada. oli kohti, kus äh, oli raskusi transpordiga äh,, rasedad naiste transportimisel äh, haiglates. kahjuks ei ole minu tegevusvaldkond, kuid ma mõistan, et see on oluline e. ja me teame, mida on vaja teha, et sellest üle saada, kuid see on hämmastav, et see probleem eksisteerib äh, ma ei tea, kas ma suudan kõikidele küsimustele vastata, sest neid küsimusi oli väga palju, aga kui mul avaneb uus võimalus, siis ma püüan seda teha. suur tänu, proua Barsale ja nüüd annaksin julgeolu komisjoni ähm, aseesimehele sõna proua Nikolaile. poolteist minutit. suur tänu, proua esinaine. proua Bachelet väga meeldiv, et te täna siia olete tulnud. tuleb tunnistada, et ma teie tegevuses sain öö, äh, vastuse ameeriklaste poolt sageli esitatavale küsimusele, miks on sageli parim mees hoopis naine. Teie olete töötanud pehmes sektoris äh, tervishoiuministrina, aga ka karmis sektoris ehk kaitseministrina öö, ning presidentina tundsite te siis mõlemat poolt. mind huvitab teie tegevus naistekaitsel konfliktipiirkondades. ma tervitaksin hiljuti vastu võetud meetmeid, loodetavasti saavad nad ka olema edukad. ma olen kindel, et te töötate selle nimel mul on ainult üks küsimus. ma kuulsin Instro haldusnõukogusse ning öö, äh, me tegelesime ka nende meetmete väljatöötamisega. tahaksin teada, mida teie selle nimel olete teinud. suur tänu, nüüd saavad saadikud sõna ülejäänud saadikud, teil on aega ainult üks minut igaühel äh,. proua Kurmai. suur au on teid siin näha, teiega siin rääkida, tuleb tunnistada, et nüüd kirjutasid äh, meie ministrid alla ka sellele soolise võrdõiguslikkuse paktile, nüüd on tarvis minna edasi direktiiviga Te rääkisite, et naised aitavad kaasa arengule, aga nad aitavad kaasa ka muutustele. tõsi on ju see, et kui harida meest, siis haritaksegi ainult meest, aga kui harida naist, siis haritakse tervet ühiskonda. seega ma olen äh, väga rahul selle viiepunktilise programmiga. loomulikult tuleb tegeleda ka soolise palgalõhe ning soolise eelarvestamisega. Needki on tõsised probleemid. üks lühike küsimus. ma olen veendunud, et kuna teie olete e eeskujuks meile kõigile, see, selles osas, et, et naised saavad tõesti asuda olulistele ametikohtadele, millised on aga teie kõige, kõige tähtsamad prioriteedid töö alguses? suur tänu. härra Salafranca suur tänu. ma tervitaksin proua Bachelet siin. ta on pärit riigist, mida ma väga imetlen, Tšiilist ning nüüd on ta asunud väga olulise ametikohale ÜRO-s. ta esitles meile seda ambitsioonikat tegevuskava ning välisasjade komisjoniski oleme me rääkinud Euroopa Liidu rollist ÜRO ametites ning ÜRO-s endas, eriti Peaassamblees ja Julgeolekunõukogus. mis puudutab teie poolt välja toodud prioriteete, siis ma tahaksin teada, millised äh, inim- ja rahalised ressursid teie käsutuses on selleks, et äh, oma eesmärke ka täita? võttes arvesse, et Euroopa Liit on äh, ÜRO ja selle agentuuride üks peamisi rahastajaid, siis võib-olla oleks teil mõttekas paika panna mitmeaastane programm ka koostööks Euroopa Liiduga, Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on sellekski väga, vägagi valmis, suur tänu. suur tänu, härra Salafranca. proua Blum. Thank you very much, president uh,, I would suur tänu president, ka mina sooviksin omalt poolt eh, soojalt tervitada proua Bachelet. mul on hea meel, et ta täna meiega on, aitäh ka teie sõnavõtu eest, mul on hea meel teile öelda, et mina tegutsesin olulise raporti raportöörina, mis käsitles naiste vaesust Euroopa Liidus, kuid teada on, et tegemist on rahvusvahelise teemaga, seepärast peame selle kallal töötama kõik koos. arvestades seda, et te olete arst ja samas kindlasti ka üks maailma mõjukamaid naisi, tahaksin kõigepealt teid õnnitleda selle puhul, et äh, te olete saavutanud sellise positsiooni praegu, aga äh, küsiksin, kuidas te näeksite meie tulevast koostööd vaesuse likvideerimisel, sest vaesusel on naise nägu, ka rändel on naise nägu ja me peame nende teemade kallal kindlasti koostööd tegema ja veel üks küsimus, enne kui lõpetab juunikuus sellel aastal. Te eh, tutvustab ta oma strateegilist plaani oma eh, siis eh, eh, nõukogule. palun andke sellest väike ülevaade ja nüüd annaksin sõna järgmisena proua Ernstile. suur aitäh, proua esinaine proua Barcelei, mul on hea meel, et te täna meiega olete ja soovin teile teie positsioonil kõike head aga üks küsimus, see niinimetatud kolmekümne protsendi eh, seadus Saksamaal on kolmekümne protsendi seadus läbi kukkunud, sellepärast et eh, kuigi meil on naiskantsler, eh, tunneb tema, et me ei peaks selliseid teemasid lahendama läbi seadusandluses sätestatu Eh, Saksamaal on eh, kogu õiglus ehm, eh, ja õigus siis teema praktiliselt naiste vaba ja ka majandus on täiesti naiste vaba ja see on väga hävitav sellisele riigile nagu Saksamaa. aga need viis riigi kes on kolmekümne protsendi seaduse juuretanud, on teinud seda vastavaid seadusi välja andmata. kuidas see nendes riikides äh, äh, läbi läks? ja kuidas me saaksime tegutseda nii, et ka muudes riikides sama seadus tegeliku mõjuvõimu omandaks? nüüd järgmine kõneleja, palun. suur tänu ma tahaksin tänada proua Košele selle eest, et te siia meiegi juurde tulite oma esimesel külaskäigul Brüsselisse. praegusel hetkel toimuvad rahvusvahelisel areenil väga olulised arengud ning me ei tohiks unustada ka siin naiste õigusi. hiljuti võttis parlament vasti resolut-, vastu resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest Euroopa Liidu välispoliitikas samuti oleme me vastu võtnud resolutsioone soolise võrdõiguslikkuse kohta välissuhtluses. aga vaatamata nendele ilusatele avaldustele, siis kui me hääletame spetsiifiliste meetmete üle, siis äh, mõningad fraktsioonid on vägagi vastu, nagu näiteks, kui me räägime näiteks äh, reproduktiivsest tervisest või äh, naiste kvootidest me võtsime küll vastu oma meetmed koduvägivalla vastu, kuid kas siis oli palju erimeelsusi? mina olen poliitiliselt aga pühendunud, ma olen Välisasjade Komisjoni raportöör kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas ning samuti Välisasjade Komisjoni raportöör mitmepoolsete organisatsioonide asjus ning ma annan oma parima tagamaks, et meie rahaline panus me ju panustame umbes nelikümmend protsenti ÜRO eelarvest. ma üritan tagada, et võimalikult palju rahasid eraldataks siis ka UN Womenile. loodetavasti on, on need erinevad agentuuride tööga omavahel hästi seotud. suur tänu, tõesti, meil on väga vähe aega, vabandust, aga pidage kinni ühest minutist, proua Lunatšek. eks ma üritan alustuseks räägin ma hispaania keeles. on väga suur au teid siin, teiega siin täna rääkida. mitte ainult tulenevalt teie põnevast isiklikust ja poliitilisest elust, aga ka teie nägemusest, mille te siin naisena välja tõite. ma olin väga rahul sellega, et te sellist nägemust naiste ja meeste jaoks meie ühiskonnas selgitasite. meil on tõesti tarvis suurelt mõelda ning ma olen rahul, et te siia tulite ka oma fraktsiooni nimel, roheliste nimel. ma küsiksin kolme asja kõigepealt. Äh, eelarve, UN Womeni eelarve. kas see võib suureneda? siis te mainis, siis on üks resolutsioon veel äh, kaheksateist kakskümmend, mis puudutab konflikti ajal aegset vägivalda, kas te näete võimalust äh, neid naisigi aidata? ning kolmandaks, reproduktiivne tervis. ka see on, on oluline. Äh, siin on vastuolisi asju, nagu näiteks rasestumisvastased vahendid või äh, juurdepääs abordile, mida on ka naistel vahel ju tarvis, mida te soovite saavutada nendes valdkondades. suur tänu, proua Lunatšek, proua Romero. suur tänu. ma räägin ka hispaania keeles. naistevastane vägivald. paljudes riikides sellealased seadused, seadusi lihtsalt ei täideta. kas ei oleks nüüd viimane aeg vastu võtta ÜRO konventsioon selles küsimuses? Teie peaksite ka sellel alal edasi tegelema Äh, tuleb äh, tagada, et äh, naistevastane vägivald on kuritegu ametlikult. paljudes riikides peetakse sellest rääkimist tabuks ja seetõttu ei rakendata ellu ka seadusi. Euroopa Nõukogu on samuti oma resolutsiooni naistevastase vägivalla vastu vastu võtnud, loodetavasti meie võtame vastu äh, sellealase direktiivi ning kui oleks olemas ÜRO konventsioon, siis võib-olla saaksime me vältida neid kuritegusid. ning saame ka tagada, et vasta-, toimuks vastastikune karistuste tunnustamine selliste kurjategijate puhul. suur tänu, proua Romero. proua Bilbao. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias. suur tänu, esinaine tänan proua Bachelet selle eest, et te täna siia tulite. Äh, Baski parlamendi spiikrina selle algusest peale ma külastasin Tšiilit ja nägin ise, kuidas alguses teie poolt rakendatud sotsiaalsed meetmed kritiseeriti, kuid ma olen kindel, et täna oleks neid kriitikuid palju vähem. suur tänu selle eest, mis te olete teinud oma riigis ära. on selge, et naised saavad anda suure panuse töö edendamisse, laste eest hoolitsemisse, rahu tagamisse ähm,, ettevõtlusesse, sest kui me alustame oma ettevõtlust, siis me saame suuremat mõjuvõimu. kuid meil on väike esindatus poliitilises elus need arvandmed, mida te meile tutvustasite, on nagu nad on Äh, osa naisi osaleb poliitilises elus tänu teatud meetmetele. meil on vaja positiivseid meetmeid, äh, kui, et nendele sisse murda, äh, kuid vastuseis on väga suur ja see on põhiliselt meestepoolne vastuseis, sest mehed kardavad naiste osalust nendes valdkondades. Te olete paika pannud teatud prioriteetsed tegevusvaldkonnad, aga ma tahtsin küsida, kas te olete mõelnud selle peale, kuidas eh, tegutseda selle nimel, et üle saada soolistest stereotüüpidest? võib-olla eh, peaksime meestele paremini näitma, kuidas need stereotüübid tegelikult kahjustavad nende elu, kui need stereotüübid püsivad ja milline kasu oleks neile, kui me suudame tagada soolise võrdõiguslikkuse, see oleks parim viis nende küsimuste lahendamiseks, millest te rääkisite tänan, järgmisena proua Kosta. suur tänu äh, võimaluse eest otseselt teiega tutvuda äh, kuigi minu koduriigis on paljud inimesed, kes teid nagu kaudselt tunnevad, väga hea meel on teiega isiklikult tutvuda. Äh, kaks asjaolu, mida te mainisite, on minu arust äärmiselt olulised. võitlus vaesuse vastu sest vaesusel on naiste nägu ja ka alaealiste nägu, laste nägu. kuid on võimalik teha konkreetseid asju, mida ka teie läbi oma sekretäriaadi laialdasemalt saaksite ettevõtted et võidelda selle vastu. Euroopa Parlamendis äh, luuakse vastav platvorm vaesusvastaseks võitluseks ja minu arvates on see üks tähtsamaid asju, mida me oleme korda saanud Äh, möödunud aasta detsembris äh, me rääkisime mikrokrediitides, mikrorahastamisest. Nendel teemadel on olnud palju arutelusid, kuid ma tahaksin teada saada ka teie arvamust, kas teie arvates on, tasub see ennast ära, sest see on meiepoolne väga tugev algatus ja see võimaldaks naistel oma mõjuvõimu majanduselus suurendada ja vaesusest välja tulla äh, ÜRO-s on kaks erinevat organit eh, lisaks UN Women. kas on ka mingi algatusi ka nende erinevate organite koostöö edendamiseks? Uh, paar sõnavõtjat on veel nimekirjas ja palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast, et oleks võimalus proua Bachelet vastata ka enne koosoleku lõppu kell kümme kolmkümmend. järgmisena proua Kratsa. suur tänu, esinaine. proua Bachelet teie poolt visandatud eesmärgid ja meetmed on kooskõlas Euroopa Liidu põhimõtetega ja väärtustega soolise võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise osas ja maailmas rahu ja õigluse jaluleseadmisega. mis kõik on omakorda seotud soolise võrdõiguslusega ja ma usun, et meie koostöö saab olema konstruktiivne. ja ma usun, et teie tänane külaskäik on tõeliseks verstapostiks ja nüüd on vaja luua koostööraamistik. meil on vaja dialoogi Europarlamendi ja teie üksuse talituste vahel selleks, et saavutada seatud eesmärgid ning ellu viia meetmed. kuid samuti on oluline äh, aru saada, aga teie visiit on alles esimene samm selle koostöö loomisel. tänan, proua Kratsa, proua Klaas. tänan, proua Bachelet. me tutvusime teiega äh, Tšiilis, kui me külastasime teie kaunist äh, riiki, siis te olite president ja nüüd on teil uus ametikoht. ja on väga oluline, et teie isiklikult äh, juhite seda üksust UN Women. kuid me peame silmas pidama ka mehi, me ei saa keskenduda ainult naistele me peame keskenduma ka sellele, mida teha meeste suunal, neid kahte aspekte ei saa lahus hoida, kui me soovime oma eesmärki saavutada. ma olen AKV raportöör vee küsimusest, naised on olulised ka vee eh, tarbimise ja tagamise valdkonnas, need kõik asjad on omavahel seotud, me peame mõtlema poliitikatele horisontaalselt, me peame mõtlema meeste küsimusele, horisontaalsetele valdkondadele, kõikidele. me käisime Kongos äh, ja püüdsime julgustada naisi minema hääletuskastide juurde. Äh, kuigi Kongo olukord on ebademokraatlik, ma olen sellest teadlik, kuid äh, see äh, julgustus oli mõeldud nii meestele kui naistele. kui me tegutseme koordineeritult, horisontaalselt, siis võib-olla on võimalik saavutada ka edu. tänan, proua Klaas, järgmisena proua Gomes. esinaine aasta lõpus te käisite Kairos, aga ma tahaksin küsida, millised on teie järeldused selle kohta, mida meie saaksime ära teha, et abistada Egiptuse Põhja-Aafrika naisi. Nemad on praegu sattunud rindejoonele. Äh, nende õlgul on väga palju äh, kohustusi, sest toimub üleminek demokraatiale. Äh, te rääkisite kindlasti nendest küsimustest egiptlastega kaheksandal märtsil äh, oli naiste demonstratsioon Tahriri väljakul ja ma usun, et naiste olukord oli veelgi raskem kui meeste olukord, äh, kuid nad läksid ikkagi väljakule. ja olukord äh, on Egiptuses veelgi halvenenud. tehakse niisuguseid vale netsilguse teste ja muid. mida saaksime meie ära teha demokraatia edendamiseks Egiptuses ja mida saaks ära teha ÜRO? Uh, thank you, Mrs Basile for coming here. proua Tomson, tänan, proua Basile, te tulite Euroopa Parlamenti. meil on väga hea meel teid täna siin tervitada. mina tahaksin küsida pereplaneerimise kohta äh, möödunud aastal Euroopa sotsialistidest naised äh, viisid läbi kampaania Minu keha, minu õigused. kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel aastatel oli äh, pereplaneerimine oluline küsimus arenguabi kontekstis. aga kui me räägime ema suremusest, äh, kui me räägime vaesusest, siis on selge, et äh, seda rasket olukorda süvendab veel laste arvukus. Palestiina naistel on on viljakus väga suur, sest naised pöörduvad arsti juurde juba oma kümnenda lapse. me teame, et paljud lapsed ei soovi pidevalt rased olla ja kümme last sünnitada, see on nende arvates nagu piinamine. kuid see ei taandu mitte ainult rasestumisvastastele vahenditele, neid on väga palju, kuid see on ka kultuuri küsimus ja me peaksime tooma tähelepanu keskmisse ka pereplaneerimise. siis Katsa. ja nii, aitäh, proua Tomson, lühike kommentaar proua Katsalt suur aitäh, et te andsite minule veel kord sõna, ma lihtsalt soovisin veel lisada ühe momendi enne, kui me räägime sellest, et naised äh, kuuluvad ettevõtete nõukogudesse, selle Norraga räägiti äh, selle küsimusega seoses äh, aga eh, taolised seadused on olemas paljudes Euroopa Liidu riikides, Prantsusmaal, Hispaanias, Hollandis ja sama eh, sisuline arutelu käib ka Belgias, Itaalias ja mul on hea meel, et mind valiti eh, selleteemalise raporti koostajaks. lisaks sellele on Euroopa Komisjon ka algatanud õigusloomelise akti juhul, kui seadused ei hakka. ja aitäh proua Katsale, nüüd annaksin tagasi sõna proua Barcelele. suur aitäh! Äh, paraku on mul vähem kui minut aega, nii et äh, tõenäoliselt ei jõua ma kõigile teie küsimustele vastata, aga äh, on selge, et UN Women ja Euroopa Liidu ja parlamendi vahel peaks äh, olema äh, tugev koostöö ja äh, sellepärast tahaksin hea meelega vastata teie küsimustele, kuidas me saaksime koostööd teha, kuidas me saaksime koordineerida oma koostööd selleks, et mitte paralleelselt töötada samade küsimuste ka töötada, et parandada naiste ähm, elutingimusi. siin on loomulikult mitmeid võimalusi, näiteks Rio pluss kahekümne 20 osas selleks, et jätkata jätkusuutlingu äh, arengust ja äh, mis puudutab kliimamuutusi, on kindlasti naised suutelised olukorda mõjutama. nii et äh, me jätkame töötamist nende küsimustega ja meil on ka selles valdkonnas küllalt ähm, spetsialiste oma töötajate hulgas. me töötame nii kodanikuühiskonnaga, erinevate ettevõttega, nii et Riia pluss kakskümmend kindlasti on meie töös jätkuvalt esikohal ja andmata naistele rohkem mõjujõudu ei jõua me kunagi ka milleeniumi eesmärkide täitmiseni, see on üks paratoksidest, mis praegu eh, kehtib. on igal pool häid äh, naistöötajaid, kuid äh, me ei ole siiski jõudnud veel piisavalt kaugele sellest äh, arengus. me töötame selle nimel edasi. on selge, et naiste õigused on samas ka inimõigused ja seesamas ei muuda inimeste suhtumist või ei muuda midagi eelarvetes äh, ja samas majanduslike, poliitiliste, sotsiaalküsimuste eh, osas eh, peame tegevust jätkama. Instro on selline ametkond, mida me saame ÜRO peakorteri juures edendada ja selle läbi püüame me luua ülikoolide vahelise võrgustike. me oleme juba arendanud edasi erinevaid teenuseid äh, ja sellise teadmiste vahendamise tegevus peab jätkuma, et näidata, kui palju maailm kaotab, andmata naistele võimalust. Te küsisite ka proua Estrella väga olulise küsimuse poliitilise ja äh, professionaalse ja era elu ühitamise kohta. ma ei tea, kas ma vastaksin poliitilistelt et äh, õigesti, vist peaksin poliitiliselt õigesti ütlema nii, et äh, et peab pingutama, aga mina ei olnud mingi äh, superinimene. on selge, et naised suudavad teha kõike, aga nad korraga kõike ei saa teha. me kõik tahame olla perfektsed, aga alati jääb süütunne, me tahame äh, et meil oleks õnnelikud lapsed, eh, korras kodu, naised ei, aga lapsed ei ole kunagi õnnelikud, kui emad töötavad palju poliitika valdkonnas eh, ja kvantiteet eh, tuleb valitada lihtsalt, vahetada lihtsalt kvaliteedi vastu, see on küll raske, aga see on osa elust ja olen kindel, et naised ka paljudes teistkond-, teistes valdkondades ehm, eh, siis teha suuri samme. muidugi ei saa lubada endale seda, et et sul on suurepärane mm, perekond, suurepärane korras kodu. minult küsiti eh, seda, kui ma president olin, et kuidas sa eh, oma lastega hakkama saad. mina olin ka selle lisaks veel üksik ema, mis tegi asja veelgi keerulisemaks, mul oli küll ema, kes mind aitas, aga kõik see ei olnud kerge. ja see ongi vastus, kõik see on keeruline, aga kui meil on uksed ja aknad võimalustele avatud, kui meil on rohkem naisi poliitikas, siis me leiame ka võimaluse, paljud naised on seda teinud luuakse rohkem lasteaedu, lapsehoiuvõimalusi selleks, et naiste elu oleks kergem ja et naised tõuseksid erinevatele positsioonidele. aga see on selge, et töö ja pereelu ühildamine peab olema teema, millega tegelevad nii tööandjad, firmad, ka abikaasad, laste isad. see on väga tähtis ja ainult veel paar sõna Egiptuse kohta, sest minu jaoks on Egiptus teatud mõttes sümbol. ma ei tea, kas ma nimetasin siin seda, et äh, ma kohtusin Facebooki ja Twitteri põlvkonnaga, äh, sest äh, nemad, pea, nii kaua kui meie rääkisime, olid nendel arvutid lahti ja nad kogu aeg midagi kirjutasid oma arvutiteedesse ja paljud ütlesid, et me ei ole enam nähtavad. me, eh, meile öeldakse, et praegu on olukord ebastabiilne, praegu ootame seda, kui olukord stabiliseerub ja hakkame alles pärast seda naiste õigustega tegelema. ja ma ütlesin, et eh, naised ei pea niimoodi ootama, sest kogu liik-, poliitiline areng ei ole praegu selge, uued part-, parteid on äh, alles nõrgad ja ei tea, mida nad tegema hakkavad siis, kui parlamendivalimised toimusid, ehk neil on vaja toetust, neil on vaja kogenud inimesi, need äh, noored äh, tüdrukud ütlesid, et me tõesti ei teagi seda, kuidas mõni organisatsioon luua. nüüd, kui ma lähen New Yorki tagasi, siis loome me programmi, kuidas toetada noorteorganisatsioone. Nad on kõik äh, suurepärased, äh, targad, julged noored naised ja me saame kindlasti midagi ära teha, et äh, toetada nende suutlikkust, saame seda teha ka läbi valitsuste, meil võib-olla peaksid olema olemas ka äh, siis ministeeriumid, mis tegelevad sooliste õiguste küsimustega, sest et valitsused on erinevad sõltuvalt sellest äh,, kas seal on naisi või mitte. nüüd süvalaiendamine, see on selline küsimus, et arenguagendas seda küll arvestatakse igal pool, aga öeldakse, kui on igal pool, siis ei ole tegelikult mitte kusagil. peab äh, olema sooline teema kaasatud ka näiteks eelarvete koostamisel ja kui see on põhivoolu teema, siis äh, sageli kaob see ära, aga naistele suunatud raha peab olema otstarbeliselt suunatu just neile. järgmine teema ähm, siis reprodik-, repto-, reproduktiivtervis ja seksuaalõigused. Äh, kahe tuhande äh, viiekümnendal aastal on maailmas üheksa või kümme miljardit inimest ja peamiselt sünnib inimesi juurde maailma kõige vaesematesse riikidesse. ja me elame kauem ja meil on järjest rohkem pikaajalisi kroonilisi haigusi. ehk eh, meid on rohkem, rikkamaks me ei saa ja meie tervis on äh, Äh, viletsam ehk äh, siis sellega kaasneb rohkem vaesust. me peame mõtlema rahvastikule, mitte ainult äh, perekonna planeerimisele, vaid ka näiteks ähm, vaja mõelda ka HIV küsimusele, me peame seksuaal- ja reproduktiivtervise küsimused ähm, ühitama, nendele ei pöörata praegu piisavalt tähelepanu. me ei saa jätkata äh, sellist praktikat, et me alati reageerime liiga hilja. me peame tegelema ka preventiivsete küsimustega, näiteks preventiivse tegevusega väga noorte rasestumise osas, sundabielude osas ja naistele ei, et naistele vaadataks äh, mitte ainult kui emadele ja paljudele küsimustele tuleb mõelda senisest erinevalt, meil tuleb teha seda koos ja lõpetuseks tahaksin veel öelda, et mul on suur au täna siin teiega olla. Neid äh, küsimusi, mille kallal tuleb töötada, on väga palju, me peame seda tegema mehed ja naised koos ja kõik need väga erinevad eluvaldkonnad, mida täna on nimetatud, eh, nendes on olnud edusamme, kuid me peame jõudma tunduvalt kaugemale ja loodetavasti järgmine kord, kui ma siia ruumi sisse astun, on siin ruumis sama palju mehi kui ka naisi. ja veel kord mõtlen Eleonor Rooseveltile kui ma küsiksin tema käest äh, selle küsimuse esitaksin, et on sul nüüd hea meel, et meil on UN Women olemal, siis tõenäoliselt vastaks ta mulle, et kuule, sellest on ju kuuskümmend aastat juba möödas ja endiselt on sellist üksust vaja. aga tänan teid ja ma tean, et ma saan teie peale tulevikus loota. suur aitäh, proua Bachelet! äärmiselt huvitav oli kuulata teid, milline on teie soov ära teha äh, Pai